juurdepääs teleteenustele ja ei saa lubada, et inimesed peavad maksma tohutut hinda teenuse eest, mida nad siiani said kasutada tasuta. aitäh kolleeg Prendergastile, järgmine päevakorrapunkt on meil äh, kolleeg Bretoni raport äh, äh ning äh, annan sõna raportöörile neljaks minutiks Uh, suur tänu, härra president, mul on väga hea meel tutvustada teile omaalgatuslikku raportit piirkondlike lennujaamade ja lennuteenuste tuleviku kohta Euroopa Liidus. see raport koostati sellepärast, et tuleb äh, välja tuua selle, kui olulist rolli mängivad kodanikele ja majandusele piirkondlikud lennujaamad Euroopa Liidus. me tahame komisjoni ja teiste tähelepanu pöörata sellele, et me ei tohiks eirata neid võimalusi, mida piirkondlikud lennujaamad pakuvad. piirkondlikud lennujoon-, teenused on väga olulised meie majandusliks ja sotsiaalseks äh, Äh, elujõulisuseks ja see on majanduslikus mõttes väga kasulik. Äh, sada viiskümmend tuhat äh, erinevat lennukoridori on nende kõik kokku meil Euroopas, need tekitavad to tohutuid partnerlusi, toetavad piirkondlikke majandusi, mida nad teenindavad ja ühendavad äh, üsna tihti suurema, laiema majandusega äh, äärepoolsed piirkonnad ja näiteks saared. lennundus on aga väikeste marginaalidega äh, sektor ja see on eriti just piirkondlikul tasandil nii. riigivõla ja finantskriisi tõttu on piirkondlike lennujaamade rahastamine olulise hoobi saanud, me peame sellele vastu astume, me peame paremini defineerima nende rolli transpordisektoris, ma olen täiesti veendunud selles, et piirkondlikud lennujaamad peavad olema lahutamatu osa üle-euroopalistest võrgustikest, mitte et nad ei, neid ei tohi jätta kuhu, kuhugi sinna perifeeriasse, kui me toome piirkondlikud lennujaamad lähemale transpordivõrgule, siis me saame motiveerida tööstust äh, integreerima äh, lennud erinevate Äh, transpordiliikidega, näiteks nagu ühtsete piletite süsteemide loomine teiste transpordiliikidega. me kutsume üles komisjoni äh, äh, kiirendama Seesari ja Ühtse Euroopa taeva arendamist, need on väga üli, need on üliolulised ja need programmid toovad nii majanduslikku kui ka keskkonnaalast kokkuhoidu. lisaks nendele piirkondlikele lennujaamadele, mis praegu ähm, ei äh, täida oma läbilaskevõimet, võiksid äh, ülekoormatud lennujaamade läbilaskevõimet äh, suurendada. see viiks vähem, väiksemate ummikuteni lennujaamades ja oleks keskkonnasõbralikum, eriti kui me mõtleme äh, lennunduspakti, paketile, mis on praegu arutelul, ma tahaksin, et komisjon pööraks äh, tähelepanu nendele piirkondadele, kus praegu lihtsalt äh, piirkondlikud lennujaamad suurte lennuliinide ja lennujaamade poolt surutakse välja turult ja see tähendab seda, et kliendil on vähem valikut ja kõrgemad hinnad. ja me keskendume ka veel kahele küsimusele ähm, eraldi, hindade läbipaistvus ja pagas on äh, neid lennuliine, kes igasuguseid äh, lisatasusid panevad peale lennuki hinnale, näiteks äh, lennuhinnale, näiteks ähm, krediitkaardiga maksmise eest peab maksma eraldi või erimakseviisid on kallimad ja nii edasi ja oluline on inimestele see, et nad teavad, mille eest nad maksavad ja ei ole õige see, et, et mida broneerimisetappe edasi minnes, seda kallimaks pilet kogu aeg läheb me peame, on väga palju ka selliseid lennuliine, kes äh, pagasi kaalule ülempiirid panevad ja pagasi kogu, äh, öö, kottide arvule seavad piirid, see ei ole ka õiglane. see ühe koti reegel öö, äh, ei ole õiglane. praegu see, et seda kasutatakse nii karmilt, tegelikult tähendab seda, et lennuliin üritab tarbija arvelt oma öö, sissetulekut suurendada, see on eriti just nimelt piirkondlike lennujaamade jaoks, kes on üsna tihti oma äh, maandumistasusid jaemüügi ja lennujaama äh, ja jaemüügitulusid vähendanud selleks, et suuri äh, ettevõtteid ligi meelitada ja minu meelest on piirkondlikud lennujaamad küll väga oluline osa meie transpordivõrgust ja äh, meie tahame parlamendina öelda, et tarbijate hüvides, reisijate hüvi, hüvedes äh, Äh, on, on oluline, et komisjon võtaks neid piirkondlikke lennujaama väga tõsiselt. suur tänu, kolleeg Bradburn ja nüüd siis kohe vaba mikrofoni, järgmisena annaksin sõna kohe härra Kellile. suur tänu äh, härra president, ma olen nõus peaaegu kõigega, mida ütles härra Bradburn ja toetan seda omalgatuslikku raportit. piirkondlikud lennujaamad tõesti mängivad väga olulist rolli meie transpordivõrgustikes ja ma olen temaga täiesti nõus, et nad peaksid olema kaasatud üle-euroopalistesse transpordivõrgu, võrkudesse täiesti kindlasti. aga me peame lahendama ka selle ühe koti reegli, see on just nimelt väiksematele lennujaamadele väga kahjulik aga väga oluline on ka see, et piirkondlikud lennujaamad oleksid ka majanduslikult mõte, mõtestatud, et nad toodaksid tulu. võib-olla äh, peaksime vaatama, et milline on no, äh, öö, olukord, äh, et võib-olla peaksime kaaluma seda, et kuhu need ehitada, võib-olla peaks vaatama seda, et kui mõni piirkondlik lennujaam on kuskil väga suure raudtee ääres, siis sellel ei ole erilist mõtet ma arvan, et me peaksime neid toetama ja ehitama ja kui mõned lennujaamad on aegunud ja, ja nendest mingisugust kasu ei ole, siis ei ole mõtet sinna pidevalt äh, raha pumbata ja vaadata, kuidas nad vaikselt hääbuvad. suur tänu, härra Kelly ja nüüd äh, kolleeg Tšikau. Äh, suur tänu, härra president piirkondlik lennundus on väga oluline faktor kodanike liiku-, kodanike liikuvuse tagamiseks. piirkondlike lennujaamade roll on äh, territoriaalse ühtekuuluvuse ning äh, piirkondade majandus- ja sotsiaalarenguks väga tähtis, eriti nendes piirkondades, kellel ei olegi teisi transpordi võimalusi. Äh, transpordiliikide mm, kooskasutamine ki-, kindlasti äh, tagab juurdepääsu paljudele piirkondadele ja aitab äh, hoogustada turismi, turismi. aga kahjuks on üsna tihti piirkondlikud lennujaamad ka keskustest kaugel ja nad ei ole ülejäänud maapealse transpordi võrguga väga hästi ühendatud. ma tahaksime, et komisjon esitaks jätkusuutlikkuse, jätkusuutliku liikuvuse plaane ja tooks välja tõhusa logistik-, logistika, logistilise ahela ja tuleb võrrelda kogemusi äh, piirkondlike ja sõlmlennujaamade vahel, erinevate piirkondade vahel ja sellest peaksid välja kooruma kõige paremad suunised selles valdkonnas, selleks et tagada äh, teenuste kõrge kvaliteet piirkondlikes lennujaamades ja tuleb tagada nendele piisav arvis, infrastruktuur, et oleks võime, oleks võime tagada koostoimevõime teiste transpordiliikidega. suur tänu, kolleeg Ferreira, palun järgmisena president, os aeroportos ja e aviação regionais se devidamente integra-. austatud president, piirkondlikud lennujaamad tuleb kaasata äh, regionaalarengu strateegiasse. me peame kasutama ära piirkondade äh, potentsiaali ning lennujaamad on väga oluline instrument selleks, et võidelda tasakaalunihete vastu Neid saab ühendada raudteeliiklusega, mereteedega. me peame kasutama selleks olemasolevaid võimalusi, pidades silmas ka keskkonnakaitset kui me jälgime, milline liberaliseerumine sektoris toimub eh, ning eh, kuidas areneb Euroopa turg, eh, siis ma näen, et riiklikud asutused peavad sekkuma, siin ei saa jätta kõike turu hooleks tegemist on ka julgeoleku küsimustega. olukord lennundussektoris on halvenenud liberaliseerumine on toonud kaasa sotsiaalse dumpingu eh, ning eh, töötingimused on muutunud eh, järjest halvemaks ning suured kompaniid mängivad liiga suurt rolli. aitäh kolleeg Ferreirale, kolleeg Pasku. suur tänu, härra president, austatud härra volinik arvestades seda, et Euroopa on väga tihedalt asustatud ja et meie tööstustootmine on väga kõrgel tehnoloogilisel tasandil, ähm, on viinud selleni, et Euroopas on väga palju lennujaamu ja need lennujaamad on väga erineva suurusega ja teenindus on seal ka väga erinev, lisaks suurtele sõlmlennujaamadele äh, katavad reisijate ja kaubavedu ka piirkondlikud lennujaamad, kellel on piirkondade jaoks väga suur tähtsus. Nad annavad meie äärealadele väga suure äh, toetuse. Euroopa Liidus mobiilsus ja liikuvus äh, on väga oluline, sellel on täiesti teistsugune mõõde tänu äh, kõikidele äh, transpordivõimalused ja piirkondlikud lennujaamad mängivad väga olulist rolli inimeste ühendamise kiirusel. piirkondlikud lennujaamad tegutsevad hoopis teistsugusel režiimil kui suured sõlmlennujaamad, mis on peaasjalikult olnud seni Euroopa lennundusalase seadusandluse keskmes. regionaalse piirkondliku lennunduse eri ähm, jooned tuleb arvesse võtta selleks, et nende jätk-, toimimine ka tulevikus oleks tõhus. suur tänu, härra Paška ja nüüd härra Pirker. austatud president, selle raportiga viitab Euroopa Parlament piirkondlike lennujaamade erilisele rollile ühelt poolt äh, olulise äh, majanduskasvu tagajana, äh, teisalt sõlmlennujaamade toetajatena. siin sooviksin ma esile tõsta just seda, et tuleb pöörata tähelepanu ühendustele teiste transpordiliikidega, siin on vaja teha parendusi ning piirkondlikud lennujaamad peavad olema ka omavahel paremini ühendatud ning kolmandaks läbilask kodanike eh, võime tuleb ära kasutada, mida pakuvad piirkondlikud lennujaamad, et vähendada sõlmlennujaamade koormust. piirkondlikud eh, lennujaamad ei tohi muutuda kohalike poliitikute mälestussammasteks, vaid neid tuleb kasutada. Nad peavad olema majanduslikult tasuvad ning raporti koostajad sooviksin ma tänada väga hea koostöö eest, aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Brenda Kast. suur tänu, härra president, neli piirkondlikku lennujaama, Watford, Shannon, Cork ja Kerry lennujaamad minu valimispiirkonnas Äh, saaksid küll kasu paljudest nendest mõtetest, mis siin omalgatusraportis on kirjas ja ma avaldan tunnustust raportöörile, ma eriti toetan äh, seda ühe koti reeglit, nii nagu Sean Kelly ka ütles, ja selle ülevaatamist. sellest on kasu lennuliinidele, kuid äh, see on lennujaama kahjuks, kuivõrd paljud piirkondlikud lennujaamad sõltuvad just nimelt poodides müüdavates ja müüdavast ja kui inimestel on ainult ühe kott ühe koti kasuvõtmise võimalusi, nad ei osta lennujaamast mitte midagi ja minu meelest see tuleks äh, ümber lükata üle terve Euroopa Liidu. ma tahaksin tuua välja ka Iiri valitsuse tänase otsuse Shannoni lennujaam äh, mm, äh, lahti siduda Midwesti piirkonna suurest sõlmlennujaamast ja suur tänu, et andsite mulle kõneaega. suur tänu, kolleeg Prendergast ja proua Nikolesku, härra Nikolesku saab viimasena sõna vaba mikrofoni all. suur tänu, härra president. Bradburni raport on äh, väga teretulnud äh, mitmel põhjusel. kõigepealt sellepärast, et nõutakse komisjonilt seda, et vaadatakse üle see direktiiv, millega sätestatakse riigi abireeglid äh, lennujaamadele üks lennujaam on äh, tulutoov siis, kui seal on üle viiesaja tuhande reisija äh, ja seega on riigiabi väga teretulnud. nüüd see ühe koti reegel, äh, selles osas tehtud ettepanekud on ka väga olulised. me peaksime väga paljud piirkondlikud lennujaamad Euroopa transpordivõrkudesse liitma, see oleks paljudele piirkondadele väga kasulik, kuivõrd see aitaks tagada majanduskasvu, aga mul on teatavad reservatsioonid seoses põhjendus punktiga A. see puudutab äh, lennujaama lähedust äh, pealinnaga. üldiselt piirkondlikku lennujaama siiski määratletakse teiste kriteeriumite alusel ja ma arvan, et see ei saa olla õige kriteerium, võrdsus peab olema nii majanduslikust kui ka juriidilises mõttes. suur tänu äh, härra Nikolescu, sellega on vaba mikrofoni osa läbi ja selle arutelu lõpuks saab sõna volinik Küht aitäh, president, lugupeetud saadikud, ma tervitan härra Bradburni raportit, mis puudutab regionaalsete lennujaamade ja lennuteenuste tulevikku Euroopa Liidus. see raport täiendab hästi komisjoni lennujaama paketti, mis esitati möödunud aasta detsembris. selle paketi eesmärk on hoolitseda selle eest, et äh, lennujaamadest ei saaks kitsaskohad äh, Euroopa ühtse taeva äh, projektis Eh, reisijad, reisijad ja Euroopa eh, lennujaamad on kasu saanud eh, Euroopa Liidu ühtsest poliitikast, reisijate arv on kahekordistunud regionaalsed lennujaamad aitavad kodanikel muu maailmaga ühenduses olla, charterlennud äh, lendavad väga sageli nendesse lennujaamadesse, ärilennud samuti, meil on väga elujõuline lennundussektor, mis tagab äh, majanduskasvu kogu riigile, sealhulgas ka regioonidele. Äh, kõnelen nüüd peamistest valdkondadest, millele Bradfordi raportis tähelepanu juhiti. mitmed komisjoni peatik-, direktoraadid tegelevad praegu riigiabiga, mis on mõeldud regionaalsetele äh, lennujaamadele ja lennuliinidele. Euroopa Liidu regioonide ühendamine peab olema selle äh, äh, peab olema meie poliitikas väga kesksel kohal, samas me ei tohi eirata asja, seda fakti, et äh, riiklikud toetused äh, moonutavad konkurentsi, me peame paika panema selged ja väga äh, kergelt mõistetavad reeglid lennunduse jätkusuutlikkuse kohta. me oleme loomulikult arve, me arvestame loomulikult ka teie raportiga selle töö käigus. mõned lennuliinid piiravad käsipagasi hulka, nimelt kehtestavad sellise ühe koti reegli ja äh, re-, reisijaid ajab segadusse see, äh, millise rangusega seda reeglit ellu rakendatakse. me viime praegu läbi mõjuhinnangut äh, lennureisijate õiguste osas aastast kaks tuhat neli komisjon on käivitanud avalikud konsultatsioonid, mis võimaldavad siis sidusrühmadel oma seisukohti välja öelda. mis puudutab mõjust jaemüügile lennujaamades, siis tegemist on suhetega lennujaamade, lennuliinide ja äh, jaemüügiettevõtete vahel. kui tegemist on konkurentsi küsimustega, siis tuleb need lahendada, aga selle juures ei tohi reisijad kannatada samuti pööratakse raportis tähelepanu teenindusaegade reguleerimisele. ma tahaksin volinik Kallase nimel teile kinnitada, et eesmärk ei ole mitte mitte regionaalseid lennuliine turult välja suruda, vaid me tahame olemasolevat lennujaamade läbilaskevõimet paremini kasutada. õigusaktide ettevalmistamisel on äh, komisjon kaalunud nii teenindusaegade konfiskeerimist kui ka nende äh, oksjonile panemist, aga on nendest just loobunud, kuna see mõjutab negatiivselt regionaalseid lennuteenuseid meie ettepanekud on praegu parlamendis ja nõukogus kaalumisel. ühendveod on meie transpordipoliitika keskmes, raportis nõutakse, et regionaalsete lennujaamadega tulevik arvestatakse tulevaste Euroopa äh, võrgustike äh, väljakujundamisel meie üle-euroopaliste transpordivõrkude poliitika keskmes on see, et lennujaamad oleksid hästi ühendatud ülejäänud äh, transpordivõrguga, aga meil on vaja ka tehnoloogiat ja uuenduslikke teenuseid äh, ning meile meeldib see integreeritud piletisüsteemi mõte. ma tahaksin tänada parlamenti selle eest, et parlament on meid kogu aeg toetanud ja selle teema suhtes huvi üles näidanud äh, me teame, et mitmed lennuliinid on lisanud mitmesuguseid tasusid lennukipileti hinnale, näiteks tasusid krediitkaartide kasutamise eest. komisjon avaldab pea, peatselt äh, uurimuse Euroopa äh, lennuliinide piletihindade kohta Äh, väga paljudel juhtudel on inimestel võimalik äh, küll ise valida äh, maksemeetodit, aga võib-olla kliendid seda siiski alati teha ei saa, nii et me peame liikmesriikide amet, vastavate ametitega arutama, mis on lubatud, mis mitte Äh, lennu, lennu, lennujaamad on meie väravaks Euroopasse ja maailma ja nad on ka olulised majanduskasvu mootorid. me kõik oleme pärit Euroopa erinevatest piirkondadest ja me teame, kui olulised Euroopa lennujaamad on ühenduse tagamiseks kaugete piirkondadega. Nad on meie ühendavuse seisukohalt väga oluliselt ning lõpetuseks tahaksin teid tänada selle huvitava arutelu eest sellel väga olulisel teemal. komisjon jääb ootama äh, selle raporti jätkumeetma arutelusid lennujaamapaketi teemal. aitäh! aitäh teile, kallid kolleegid! aitäh, volinik De Guchtile, arutelu on sellega lõppenud ning äh, mul on hea meel selle üle, et äh, hääletamine leiab aset juba homme. järgmine kohtumine on homme kella äh, kaheksa kolmekümnest äh, alates. päevakord on avaldatud Euroopa Parlamendi kodulehel. sellega on tänane koosolek lõppenud. head õhtut!